tere päevast kõigile ja tere tulemast meie erakorralisele Ahveti komisjoni koosolekule. kuna oleme ajakavast natuke maas, ütleksingi, et alustame koosolekuga kohe. võtame vastu päevakorra, kui vastuväiteid sellele ei ole, siis võtame muudetud päevakorra vastu minul omalt poolt teadaandeid ei ole, nii et läheme kohe kolmanda päevakorrapunkti juurde. tervitan siin volinik Oliver Barheid, kes esitab meile siin täiesti värsket laienemismetoodika uuendamise dokumenti ja seda ettepanekut. meil on hea meel, et te olite nõus arvamusi vahetama, paar nädalat tagasi leppisime selles kokku. seal käsitletakse teemat, mis on oluline poliitiliselt parlamendile otseselt. mul on hea meel, et parlamendi rolli seal austatakse ja et parlamendisaadikutel on võimalik kontrolli teostada selle protsessi üle. kuna meil on umbes nelikümmend viis minutit aega, siis ma palun, et volinik kõik peaks kinni endale jäetud ajast, kümme kuni eh, viisteist minutit, kümme kuni kaksteist minutit ja jätan siis aega ka saadikutele, nii et volinik, teil on sõna, palun. suur aitäh, härra esimees, tänan teid võimaluse eest ja selle eest, et on eraldi korraldatud selleks koosolek, et mina saaksin tutvustada uut komisjoni ettepanekut seoses laienemise metoodikaga Lääne-Balkani riikide osas. austatud parlamendiliikmed, mul on hea meel täna siin olla ja tutvustada teile äh, usaldusväärsemat protsessi Lääne prioriteedi jaoks. Euroopa Liidu laienemine on komisjoni üheks peamisteks prioriteetideks äh, ning täielik liikmelisus Balkani, Lääne-Balkani riikide jaoks on meie julgeoleku ja majandushuvide ees geostrateegilised investeeringud ähm, tugevasse, stabiilsesse ühinenud Euroopasse. me töötame kolmel suunal, nõnda proovime me puhuda uuesti elu sisse äh, laienemisprotsessile. esiteks äh, läbirääkimiste äh, uus metodoloogia, teiseks ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ja kolmandaks majanduse ja investeeringute arengukava kogu Lääne-Balkani riikide jaoks, mida tutvustatakse kuuendal, seitsmendal mail Zagrebis toimuval tippkohtumisel. meie uue metoodika ettepanek peaks tegema eh, läbirääkimised usaldusväärsemaks äh, prognoositavamaks, dünaamilisemaks ja ka poliitiline juhtimine peaks olema kindlam. asi ei seisne mitte selles, et tahetakse ümber kujundada eh, seda protsessi, eh, vaid on lihtsalt muudatused, eesmärk on täielik eh, liitumine. mõtlesime sellele, kuidas parandada oma vahendeid reformide toetamiseks nendes valdkondades, mis on vajalikud, ehk siis õigusriigi põhimõte ja majanduse osas, reformid peavad omama tegelikku mõju koha peal, toetama jõukust, looma töökohti, parandama elukvaliteeti ja andma vabaduse tunde riikide ja piirkonna inimestele. see saab leida aset ainult siis, kui reformide tempo mitte ainult ei püsi samal tasemel, vaid isegi kiireneb ettepanek uue metoodika jaoks lähtub neljast põhimõttest. esiteks on neist usaldusväärsus usaldus, ühinemisprotsess peab tuginema äh, vastastikusele usaldusele ja selgetele kohustustele. Lääne-Balkani juhid peavad pakkuma tulemusi nende fundamentaalsete reformide läbiviimisel, eriti õigusriigi põhimõtte osas. see peab Euroopa Liidu liikmesriikidele ja kodanike ähm, tegelikele muredele pakkuma vastuseid. põhivabadustele keskendumist toetatakse, kuivõrd see on tegeliku ülemineku keskmes, ehk siis õigusriigi põhimõte, demokraatlike institutsioonide toimimine, avaliku halduse reformid ja majanduslikud kriteeriumid. Euroopa Liidu poolel tähendab see seda, et ähm, täidetakse äh, oma võetud kohustust tulemustepõhise protsessi lähtumise osas ja kui partnerliigid täidavad objektiivseid kriteeriume, siis äh, lähevad ka liikmesriigid protsessi järgmisesse etappi. järgmiseks, kindlam poliitiline juhtimine kuivõrd ühinemisprotsess on poliitiline, siis peab ka poliitiline juhtimine olema mõlemal poolel tugevam. komisjon kavatseb ähm, kõige kõrgemal tasemel suhelda Lääne-Balkani partneritega, ehk siis teha korrapäraseid tippkohtumisi ja ministritevahelisi kohtumisi. me tahame liikmesriike rohkem kaasata, anda neile rohkem võimalusi äh, järelevalve osas läbivaatamise osas, et saaks vaadata, kuidas need vajalikud reformid lähevad. järgmiseks, protsess peab olema dünaamilisem. selleks, et läbirääkimisprotsess saaks olla veelgi dünaamilisem, eh, paneme me peatükid kuude teemavaldkonda, põhiküsimused, siseturg, konkurentsivõime ja kaasav majanduskasv, roheline tegevuskava, kestlik ühenduvus, eh, seal siis ka ressursid, põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitika ja välissuhted selline eh, teemade kaupa koondamine võimaldab temaatiliste valdkondade kaupa paremini läbirääkimisi pidada ja juba varem tuvastada, kus on lihtsam ühisosa leida. see, et iga selline teemavaldkond korraga avatakse, on ka omaette teema, mitte siis eh, peatükkide kaupa. Ehm, see, mis puudutab eh, majandusreforme õigusriigi põhimõtteid ja muud avatakse esimesena, suletakse viimasena, kuivõrd nende puhul on vaja märkimisväärset edu, enne kui võib teiste teemavaldkondade kallale minna. nüüd, kui reformid viiakse läbi enne äh, selle avamist, siis sellisel juhul peaks piirduma aastase avatavusega neljas põhimõte on prognoositavus mõlema poole jaoks, rohkem prognoositavust selles osas, mida Euroopa Liit eh, eri etappides ootab, selgemad tingimused ja ka selgem signaal selle suhtes, mis saab, kui edu on ja mis saab, kui edu ei ole, see kõik peab olema selgem. samuti pakume me välja selgeid stiimuleid eh, võtmereformide läbiviimise puhul, eriti siis eh, järk-järgulist integreerimist Euroopa Liidu süsteemidesse, turgudesse. mida kiirem progress, seda kiiremini saab riik liikuda Euroopa Liidu suunal. samaaegselt peavad liikmesriigid olema kindlad selles osas, et võetakse ka korrektiivseid meetmeid, kui venimine on pikk või toimub isegi mingi tagasiminek. täpsemad meetmed, sanktsioonid, ehm, kas tagasimineku või, või seisaku puhul leiavad aset ehk siis äh, paralleelselt sellele on pa-, komisjon endiselt seisukohal, et tulebki avada läbirääkimised Albaania ja Põhja-Makedooniaga ja loodetavasti saab need alustada juba enne tippkohtumist Zagrebis, mõlemad riigid on meiega suhelnud, on reforme teinud, me jätkame äh, omapoolse seirega ja loodetavasti anname juba käesoleval äh, kuul äh, Äh, ülevaadet liikmesriikidele, selleks et olla usaldusväärne partner, peab Euroopa Liit oma kohustusi täitma, oma lubadusi täitma ja enne Zagrebi tippkohtumist me teeme ka ettepaneku, mille tugevas fookuses on majandusareng, me tahame intensiivistada oma kohalolu Lääne-Balkani riikides, kaasata investeeringuid, majanduslikku lõhet ületada. ja kokkuvõtteks, nagu te näete, tegemist on ambitsioonika tegevuskavaga ja meil läheb vaja ka teie toetust selle tulemuste saavutamiseks peame ühiselt mõtlema, milliseid konkreetseid meetmeid on võimalik koos võtta selleks, et tekitada investeeringuid Lääne-Balkani riikidesse, kuidas toetada sotsiaalmajanduslikku integreerimist, parandada juurdepääsu ühisturule, luua ettevõtlusvõimalusi, parandada eh, investeerimis- ja ärikliimat ja päätada piirkonna ajude äravool. nagu alati olen ma eh, valmis ja huvitatud teie seisukohtade kuulamisest ja vastan teie küsimustele, aitäh! For... suur tänu, Oleg Vareli, teie sõnavõtu eest. mul on siin aga nüüd väga palju kolleege, kes on soovinud sõna võtta. kõik paraku sõna ei saa, on selge, aga alustame koordinaatoritest kaheks minutiks. kõigepealt härra Kaaler, suur tänu, volinik, ja suur tänu selle teadaandest äh, siin otse meie ees väliskomisjonis Rahvapartei fraktsioonina äh, tervitame ja toetame seda teatist uue laienemisstrateegia kohta. on hea näha, et äh, oleme olukorras, kus protsess on saanud taas hoo sisse, muutunud tõsiseltvõetavamaks ja ka poliitiliselt Äh, usaldusväärsem kandidaatide suhtes ja kus kriteeriumid on paigas algusest peale ja kui need täidetakse, siis äh, on selge, mis edasi saab. see tekitab usaldusväärsust ka pra-, olemasolevate liikmesriikide suhtes, et äh, juhul, kui riik on tagasi liikunud, siis on võime, võimalik blokeerida või tagasi pöörata see, mis on seni olnud sa-, seni saavutatud, nii et ma arvan, et see on äh, vägagi positiivne, et meil on võimalus äh, kaasata riigid, ähm, mis on protsessis juba teatud programmidesse, mis toimivad liikmesriikide jaoks, see ka on väga julgustav. ehk siis poliitilisem lähenemine, väga hea on, et äh, meil on ka mehhanismid mis võimaldavad liikmesriigid kaasata läbirääkimistesse nende ekspertide läbi, ehk siis äh, teha nii, et nad tõesti äh, jagavad seda protsessi, et see ei oleks miski, mis toimub kus-, kusagil kaugel Brüsselis, kuskil kontorites. poliitilisem ka selles mõttes, et kaasatakse loodetavasti ka meid sellesse protsessi ja eriti tervitan asjaolu et õigusriik, dialoog, järelevalve on, on prioriteet ning ka tugevam poliitiline roll, mis on antud meie institutsioonidele. aitäh, Mihhail Kaaler. enne kui me filmi vaatame ekraanidelt, annan sõna Tonino Pitsulale. aitäh, lugupeetud volinik, kõigepealt suur tänu teie pühendunud töö eest sellel äärmiselt olulisel teemal ja tervitan uut metoodikat laienemise osas. Euroopa ajalugu ongi laienemise ajalugu, Euroopa Liitu võib väliselt või sisemiselt uuendada samaaegselt. see üks protsess ei välista teist. on hea uudis, et komisjon kordas üle, et Lääne-Balkani riikidel on Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv, seda on Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon alati toetanud Euroopa Parlamendis ja ootan komisjonilt ei midagi vähemat kui täielikku pühendumust olla laienemisprotsessi valvuriks. tervitan avaldust, et Euroopa Liidu laienemine on komisjoni jaoks esmatähtis prioriteet Balkani riikidesse ja on ka mõned küsimused ka alaline reportöör Montenegrona olen ma Euroopa Parlamendis ja tahaksin teada, kas uut uus äh, metoodika puudutab ka Montenegrot ja Serbiat või ainult neid riike, kes alles äh, hakkavad läbirääkimisi avama? Äh, kuulsime, et see saab olema riikide endi valik. tahaksin ikkagi teada, kuidas see antud juhul siis töötaks. ütlesite, et meil on suur investeeri-, suured investeerimiskavad nende riikide suhtes. kas on selleks olemas ka juba ajakava? ja kas on juba mõningaid esialgseid plaane tehtud? mis puudutab tagasipööratavust kas te selgitaksite põhjalikumalt? ühe klasteri kestus, ütlesite, oleks eelistatavalt aasta, kas see tähendab, et hüpoteetiliselt kogu läbirääkimiste protsess võiks äh, läbi saada kuue aastaga, aitäh. Thank you, Tõnino Pitsula. aitäh, Tõnino Pitsula. Renew fraktsiooni nimel proua Altmans. Goedemiddag en uh, eh, dankjewel meneer de commissaris voor uw suur tänu, volinik. Thank you very much for the presentation, thank you well for you hervormi. suur aitäh reformikavade eest. Renew Europe tervitab seda reformi. Nõu-, oleme ammu nõudnud suuremat läbipaistvust ja selgust, meil on väga hea meel nende ettepanekute üle, selle uue strateegia metoodika üle. tõsiseltvõetavus, usaldusväärtus on on see, mida, mida ootavad meilt Euroopa kodanikud. ja need on tähtsad aspektid. on ka hea näha, et õigusriik, põhiõigused on väga olulised äh, prioriteedid esimeses peatükis. Euroopa Liiduga ei saa liituda vastasel korral, kui austata õigusriigi põhimõtteid. veel üks tähtis asi meie jaoks mida rõhutab Renew Europe, on see, et kõik liikmesriigid on veendunud selle reformi õigsuses, kuid Euroopa Liitu ennast tuleb samuti muuta selleks, et kaasata uusi liikme, liikmeid ja see on teine perspektiiv, millega peab tegelema Euroopa tulevikukonverents ja viimane küsimus Äh, ka teised kolleegid ilmselt esitavad selle. Need riigid, millega meil on kontaktid, kellega ei ole veel alanud läbirääkimised, milline mõju on nendele sellel uuel strateegial? Thank you well. Next is. suur tänu ja nüüd ID fraktsiooni nimel ei ole ma taotlust kõneleda kellelgi saanud. kas te hindate ID fraktsiooni, soovite sõna? selge suur tänu, esimees, suur tänu, volinik. mind huvitaks teada saada, kuidas konkreetselt kavatsete struktureerida garantiid äh, seda, kuidas tagada, et tagatakse õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, kuidas tagada, et tekib tõesti õigusriik nendes riikides see tagab ju selle, et kõik toimib korrektselt kaasaegses euroopalikus riigis. ma ei ole päris hästi aru saanud, kuidas see meetod toimib, kuidas te kavatsete toetada neid riike sellel teel? Thank you for the green. aitäh roheliste nimel. saab sõna proua Grammond van Taubel. Thank you uh,, commissioner for sharing. suur tänu, volinik, ettepaneku tutvustamise eest me tervitame vägagi seda ettepanekut, kuivõrd see on vastamuses Thessaloniki kohustustega ning äh, tugevdab ka muidugi saavutustepõhist lähenemist. loomulikult toetame ka, kaasa toetame klastrite põhilist lähenemist ja samas see võimaldab paralleelseid äh, läbirääkimisi ühtlasi erinevates peatükkides. Te ütlesite ka, et peame äh, premeerima tempo eest ja et me tahame näha dünaamilisemat edasiliikumist selleks, et riikidel oleks äh, võimalus ligi pääseda siis Euroopa Liidule ja saada ka meie poolt tagasisidet. tahaksime ka tervitada paindlikkust ole-, äh, Serbia ja Montenegro käimasolevate läbirääkimiste juures, kuid üks küsimus, äh, selles oleme pisut kriitilisemad uue metoodika suhtes see puudutab liikmesriikide panust. see ei ole päriselt meie huvides äh, politiseerida rohkem jagada andmeid politiseeritumal moel. me peaksime seda vältima. meil peaks, peaks olema pikaajalised komisjoni eksperdid, kes äh, peaks äh, põhiandmeid oma maja hindama. ja veel üks asi. Kosovo. Kosovo peaks olema tunnustatud, te räägite normaliseerimisest suhete puhul Kor-, Serbia ja Kosovo vahel. meie jaoks on äh, täielik tunnustamine oluline pakett peaks olema valmis äh, mai alguseks enne tippkohtumist, nii et meil on hea meel, et, et kui te seda toetate. et see ERR-i fraktsiooni nimel Anna Potiga. aitäh, volinik, tere tulemast ja tere tulemast ja tänan selle eest, et jagasite äh, komisjoni teatise sisu meiega laienemise osas. äärmiselt tähtis on see, arvestades meie reaktsiooni varasematele nõukogu otsustele. tänased ettepanekud tegelikult ühendavad kõike seda, mida on juba kogetud Euroopa Liidus laienemiste puhul. ja on, see kõik on väga selgelt pandud kokku ja see on meie partneritele ka väga selge. see võimaldab neil hinnata äh, protsessi ka omalt poolt. ja, ja võimalikult ka teiste kandidaatide puhul samast piirkonnast, kes on endiselt ootejärjekorras. ma tervitan seda, et rõhutatakse krite-, Kopenhaageni kriteeriume ning ma arvan, et peatükkide klastritesse koondamine on samuti tark mõte, annab siis reaalse dünaamika protsessile. ning sama tähtis on ka näidata võimalust peatükkide sulgemiseks. on üldisem klastri põhimõte ja see on hea mida ma selles ettepanekus näen, kõige parem asi selle ettepaneku juures on just positiivne sõnum. meil on vaja väga positiivset sõnumit, mille Euroopa Liit peab saatma naabritele, rahvusvahelisele kogukonnale ja iseäranis nendele, kes sooviksid Euroopa Liiduga meiega ühineda. ja näidata neile, et see on tehtav, see on võimalik minu küsimus on nüüd, äh, milline on Põhja-Makedoonia ja Albaania reaktsioon ja milline on teie hinnang nõukogu reaktsioonile? aitäh. kuue fraktsiooni poolt ei ole sõnasoovi, siiski on, jah, ma ei näinud teie nime, vabandust, annan teile sõna Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση. suur tänu, suur tänu selle teabe eest. rahvastel on õigus valida, me arvame, oma tulevikku. ja meil on õigus ja neil on ja, ja meie kohustus on mitte neid petta, mis on aga muutunud võrreldes olukorraga mõned kuud tagasi Äh, nõukogus. nõukogus ju öeldi ei Albaaniale ja Põhja-Makedooniale äh, liitumisläbirääkimiste alustamiseks. rääkides metodoloogiast, kuidas nüüd äh, mõtleme nendele riikidele, kuidas nad saaksid liituda? sisul, sisuliselt see metoodika ei lahenda asjade sisu me ei ole, kuidas tagame, et me ei ole nende, ei tegutse nende rahvaste vastu? Te ei ole andnud aga parlamendile mingit rolli, kas te olete valmis andma tõesti Euroopa Parlamendile mingit äh, rolli dialoogis ja läbirääkimistes nende riikidega? okei okay,, thank you. suur aitäh, see oli nüüd esimene küsimuste voor. fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd äh, teen ettepaneku, et volinik siis vastaks võimalikult paljudele küsimustele. Thank you very much. <clears throat> First. suur tänu. küsiti, palju küsimusi oli Euroopa Parlamendi kohta selles protsessis. Euroopa Parlament on osa poliitilisest sfäärist siin ja see, ja ta annab panuse juba praegugi kuid äh, vaadates dokumenti ja lugedes, mis seal on kirjas äh, selle osas, kuidas kontrollitakse edusamme, me näeme, on näha, et tahetakse tugevdada assotsiatsiooni lepingutega seotud instrumente, assotsiatsiooni nõukogu, assotsiatsiooni komitee ja assotsiatsiooni ühised parlamentaarsed kom-, komisjonid me tahame kasutada neid äh, vahendeid rohkem ja tõhusamalt, selleks et jälgida, kuidas äh, kohapeal ülesandeid täidetakse, kuidas reforme läbi viiakse. ja seda ka ja selles kontekstis on kontakt äh, parlamentidega nendes riikides otsustava tähtsusega, sest seal tehakse ära suur osa tööst. ja vaatan ka Euroopa Parlamendi poole paludes äh, mind abistada ja on, palun teil anda oma panus, oma hinnang nendele kontaktidele öö, äh, läbi assotsiatsioonikomisjoni, kuidas, kuidas teie näete asju koha peal, vaatan teie poole ka äh, selleks, et edastaksite sõnumeid rahvusparlamentidele, kui tegemist on tundlike reformidega, mida tuleb ellu rakendada mõnikord põhiseaduslike enamuste abil see, tõesti arvestan teiega siin ja see, see on oluline osa uuest metoodikast. Serbia ja Montenegro kohta küsiti palju. Äh, mõned viitasid ka pressiteatele, mille äh, te, juba tegin. Serbia ja Montenegro juba on läbirääkimiste protsessis, seega saab olla päris keeruline värava asupaika matši jooksul muuta aga tänu uuele metoodikale saame siiski uue dünaamika protsessile anda. Neil on võimalus opt-in'i kasutada, näiteks tooksin näiteks sellesama näite, mille tõin ajakirjanikele, majandusosa näiteks läbirääkimistest. kui nad tõesti tahavad kiirendada ma-, majandusalaseid reforme, siis nad võivad kasutada seda klastrisüsteemi ja võivad siis äh, valida, kasu, kasutada seda osa, selles osas kasutada opt-in põhimõtet. ja ka selles konkreetses valdkonnas, nii toimiks see nende puhul. ühe aasta osas, selle kohta küsiti ka, see on pakkumine, see on poliitiline pakkumine meie poolt, et juhul, kui kõik reformid on juba läbi viidud, enne kui klaster avatakse või selleks hetkeks, kui klaster avatakse, siis me avame kõik sellega seotud peatükk, peatükid. ja seal saavad läbirääkimised äh, äh, puudutama reformide ellurakendamist, mitte enam seadusloomelist tööd, mis on veel, on käimas, aga juba rakendamist. seepärast äh, ma arvan, et kui on tõesti tahe tõhusalt Äh, toimida liik-, kandidaatriikide poolelt, siis me peaksime suutma need läbirääkimised aastaga lõpule viia, kuid see on pakkumine. ja see sõltub, sõltub sellest, kuidas äh, reforme ellu viiakse ja rakendatakse just kandidaatriikide poolt. liikmesriikide panus ja miks see on tähtis Äh, nii palju, kui ma olen oma kontaktide põhjal järeldanud, on selge, et et siin on teatud käärid selles osas, kuidas hinnatakse arenguid koha peal. ja sellepärast vähemalt kahel korral liikmesriigid ei suutnud äh, nõustuda liitumisläbirääkimiste avamisega. viimase hetke üllatused Äh, tulevad alati äh, nende hinnangute andmise osas ja ma tahaksin neid vältida, neid viimase minuti üllatusi, ma tahaks, et meil oleks ühine arusaam sellest, mis toimub koha peal, et me töötaksime koos. ma arvan, et see on väga-väga tähtis, sest äh, selle abil ehitame üles usaldust liituvate riikide suhtes liikmesriikides. kuidas aga sulgeda peatükke? kuidas olla kindel, et on õige hetk? see ongi just täpselt üks äh, minu prioriteetidest, mis on ka siin dokumendis. praegune metodoloogia on selline, kus meil on kuus-kaheksa aastat aega läbirääkimisteks, seda tuleks lühendada peatükkide puhul. kuus-kaheksa aastat. selle aja jooksul juba tavaliselt on kaks valitsust riigis et asjad hakkavad äh, liikuma, kui me tahame reformid kindlalt läbi viia, siis tuleb peatükid sulgeda kiiremini, selleks et reformid võiksid äh, tõesti juurduda kiiresti ja siis vaadata, kuidas neid ellu rakendatakse, millised on siis edusammud, selle asemel, et vaielda erinevate seadusloomeliste sammude üle. ja mis on muutunud alates oktoobrikuust, küsiti meil on väga laiaulatuslikud kontaktid nii liikmesriikide poolt, mitte ainult nende puhul, kellel on olnud muresid, kellel olid, olid mured oktoobris, aga oleme suhelnud ka igaühega eraldi. sama käib Lääne-Balkani riikide kohta, oleme tahtnud mõista probleemide juuri ja tahame nende põhiprobleemidega ka tegeleda selleks, et saada raskustest üle ja avada läbirääkimised nende kahe riigiga küsiti Euroopa Parlamendi rolli kohta ja ma arvan, ma vastasin sellele juba. aitäh, volinik. ma tean, et peate kiirustama, aga kas meil on aega veel üheks küsimuste vooruks, mul on hulk kolleege, kes veel tahaksid need esitada. viisteist minutit. Te jõudsite natuke hiljem kohale. üritan võimalikult paljudele aega anda, igaühele üks minut. kõigepealt proua Sovko Much, German, and... aitäh ja suur tänu ka volinikule, mul on hea meel selle uue metoodika üle, eriti Horvaatiale on see eh, hea uudis, kes on eh, kohe piiril. ligi miljon sada tuhat eh, Bosnia-Hertsegoviina kodanikku omavad Horvaatia passi, mis on Euroopa Liidu pass ja meile pakub, valmistab muret kodanike olukord teisel pool piiri. ja see uus metoodika võimaldab meil uue alguse luua eh, selleks, et tagada Euroopa kodanike turvalisus samuti ja uue metoodikaga on võimalik liikmesriikidel rohkem rääkida kaasa laienemisprotsessis. praegu on see protsess peamiselt Euroopa Komisjoni kätes, keda süüdistatakse selles, et eh, nad äh, on oma hinnangutes eh, liiga positiivsed. nii et eh, mul on hea meel selle metoodika üle ja tervitan teie uut lähenemisviisi, aitäh! aitäh, härra Kutšuk, Põhja-Makedoonia raportöör, palun! aitäh, suur tänu volinikule et te siia tulite, et te valmistasite ette, koostasite selle uue metoodika ettepaneku, ma arvan, et eh, see on ettepanek, mis toob uut tõhusust, suuremat tõhusust ja millega on võimalik saavutada rohkem tulemusi eh, selle piirkonna jaoks. mul on mitu küsimust ja kolleeg juba esitas mõned neist eh, positiivse sõnumi saadab see dokument, aga meie tahaksime jõuda ka positiivse tulemuseni. võimalik, et eh, märtsis Põhja-Makedoonia ja Albaania jaoks ja samuti ka sellel eh, eh, tippkohtumisel. me kuk-, vedasime alt neid eh, riike oktoobris, kas seda on võimalik ka teist korda teha, ma arvan, et mitte, kuidas me saaksime vältida teist sellist läbikukkumist. ja teiseks tahaksin küsida, mulle väga meeldib teie lähenemisviis selles osas, et jagatakse teemavaldkondadesse need küsimused, aga kuidas on kiirusega, kas te saate tagada selle, et kiiremini tegeldakse eh, nende teemavaldkondadega? aitäh, ID fraktsiooni nimel, Raka Ropo. aitäh, volinik laienemisele on nüüd uut tähelepanu pööratud ja uus menetlus, see on hea. aga ka nende riikide jaoks, eriti kelle jaoks äh, rääkimised on alanud, Põhja-Makedoonia ja Albaania, uue metoodika valguses äh, tuleb see protsess läbi vaadata. Äh, rõhk asetada majandusele ja õigusriigile. nõutakse praegustelt liikmesriikidelt suuri jõupingutusi keskkonna vallas näiteks. ma arvan, et ka see Äh, see peaks kehtima ka nendele, kes tahavad liituda homme, sest homsed liikmesriigid äh, ei tohi ju maha jääda praegustest. toon ühe näite. Lääne-Balkani kuusteist äh, soojuselektrijaama toodavad rohke, toodavad äärmiselt reostavalt. ehk siis laienemisel on ka oma keskkonna tagajärjed ja mõeldes rohelisele kokkuleppele, tuleb neid ka toetada. Greens, the shadow rapporteur for Turkey, Mr Lag-. aitäh, siis härra Lagodinski, kes on Türgi teemal variraportöör või siiski proua Strik. aitäh, nagu mu kolleeg juba ütles, meie toetame klastri või tema valdkondade lähenemisviisi, nagu siin teatises on esitatud ja meile meeldib ka see paindlikkus, mille abil on võimalik Euroopa Liidul toetada kandidaatriike ka selle protsessi ajal ja see võib suurendada äh, eduka lõpplahenduseni jõudmist. siis veel üks element oli otsus, et on võimalik ka tagasi pöörata neid läbirääkimisi või neid katkestada. ja siin on öeldud, et tõsistel puhkudel on võimalik komisjonile lihtsustatud menetluse teel esitada ettepanek selleks, kas saaksite seda mulle selgitada, mida see endast kujutab ja teiseks kvalifitseeritud häälte enamuste häälte enamuse teel toimub hääletamine Eh, selleks, et tagasi suunas eh, liikuda. miks see nii on? kas teile ei tundu, et võib seal meelevaldseid otsuseid, kas te kardate meelevaldseid otsuseid? ja üldiselt eh, ka juriidiliselt praegu on meil üksmeel selles osas, et tuleb jätkata, jätkamise osas ja kvalifitseeritud häälteenamusega võib peatada, kas see on õiglane? aitäh, Serbia raportöör Biltšik aitäh! aitäh volinikule, et on täna siia tulnud, mul on hea meel selle teatise üle ja ma loodan, et see rõhutab meie pühendumust sellele laienemise teemale. ja ma loodan, et sellega on võimalik edasi liikuda. mul on hea meel uue metoodika üle ja ma arvan, et on oluline ka see, et ähm, tegeldakse ka meie partneritega, see teema on oluline meie partneritega, mul on hea meel, et lähete ka Serbia ja Montenegrosse kõikides tema valdkondades tuleb eh, sellega tegeleda ja ka Euroopa tuleviku teemaline konverents, mulle meeldis, kui seal arutatakse seda teemat ja tuleb arvesse võtta, ma arvan, eh, seda, kuidas kõige paremini laienemistemaatikat kajastada. üks küsimus oleks mul ka, mille tahaksin tõstatada. kuidas te näete lepitus- ja piirkondliku koostöö küsimust mitte majanduslikult, vaid just ajaloolises võtmes. aitäh. siis kollegaal. aitäh ja aitäh ka volinikule selle ülevaate eest me kõik teame, et Euroopa Liidul on vaja säilitada oma usaldusväärsus, selles see kõik seisnebki. ja seepärast eh, ma arvan, et on kiiduväärt, et kiiresti vaatasite läbi selle laienemisprotsessi. näen eh, et sisuliselt on seal muudatusi tehtud ja ma näen, et üritatakse saavutada suuremat usaldusväärsust ja suuremat tõhusust laienemisprotsessis ja ma arvan, et on väga oluline, et eesmärk oleks selgelt püstitatud, et Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga peaks liitumiskõnelusi alustama võimalikult kiiresti, võib-olla juba märtsis. küsimus seisneb aga selles, milline on teie hinnang, kuidas need Eh, vastuseisvad liikmesriigid sellesse suhtuvad. mul oli hea meel näha, et eh, need, kes on edasi jõudnud, eh, juba edasi jõudnud tasandile, nendel riikidel on võimalus seda kõike, sellest kõigest kasu saada, kuidas nemad sellesse suhtuvad. aitäh. härra Lagodinski, suur tänu kuidas on see kõik seotud näiteks Türgiga, kas Lääne-Balkani riikidel on eraldi siis eratingimused ja kuidas me selgitame seda oma Türgi partneritele? aitäh, härra Kubilius ja seejärel viimane kolleeg. aitäh. ma arvan, et metoodika on väga oluline ja võib-olla on võimalik seda ka positiivselt äh, vaadelda. ma olen nõus eelneva esitatud küsimusega, aga võib-olla saab seda lähen laiemalt. millised on võimalused äh, nendel riikidel, kes taotlused esitavad, aga ka teie poolt äh, see prognoositavus? kas te näete, et kvalifitseeritud häälteenamust oleks võimalik kasutada kõik, kogu protsessi jooksul? niisiis tagasi pööratavusega seoses kui ka erinevate peatükkide sulgemisega ja nii edasi. praegu tundub, et eh, võib-olla ajaloolistel või muudel põhjustel, kui mõni riik ei taha heaks kiita eh, liitumist ja siis kogu protsess justkui peatuks. aitäh, Lukas Mandel! aitäh volinikule selle kõige koostamise eest ja mul on hea meel, et ma sõna sain, aga ma tean, et eh, lisakodutööd pidite tegema, läbirääkimiskõnelusi ei oleks tohtinud edasi lükata, aga nüüd loodetavasti saavad need alata enne tippkohtumist. Eh, majandus, Euroopa väärtused, õigusriigi põhimõtte järgimine, see kõik eh, on seal kajastatud, aga teie poolt jäi mul puudu sellest emotsioonist, euroopalik eluviis meie saame aru, et Serbia ja Kosovo kodanikud on täpselt sama palju eurooplased nagu Austria või Poola või muude liikmesriikide kodanikud. sellest on puudu, ma tean, et me oleme kahjustanud siin meie usaldusväärsust. ja lisaks sellele tahaksin küsida, kui palju liikmesriike on vaja selleks, et lõpetada neid läbirääkimisi. aitäh ja Natali Loasoo saab veel sõna viimaseks aitäh, ma tervitan komisjoni algatust selleks, et lõpuks ometi laienemisprotsess välja tuua bürokraatlikust rutiinist. laienemisvalik on selgelt poliitiline valik, mida peab kandma nii Euroopa Liit kui kandidaatriigid. menetlus, mis on selgem ähm,, näitab selgemalt edusamme ja näitab selgemalt äh, kummagi poole vastutust, on hädavajalik kui edusamme tehakse, tuleb seda arvestada, kui liigutakse tagasi, tuleb seda samuti arvestada. õigusriigile rõhu asetamine on väga õige kogu protsessis. õigusriik ei ole mitte ainult linnukese tegemine kuhugi, juba liiga palju, juba väga palju on e illiberaalse demokraatia nähtus Euroopa Liidus, ei taha seda enam tugevdada kavatsustest rääkimine ei piisa reformide puhul, konkreetsed edusammud koha peal on otsustavad ja lõpetuseks, selleks, et Euroopa Liit saaks laieneda, peab ta olema suutlik ennast reformima, me ei saa vastu võtta uusi liikmeid majas, kus asjad ei ole korras, oleme seda ammu juba öelnud, on aeg minna üle tegudele. aitäh, volinik. saate vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. Uh, aitäh, ma proovin vastata kõigile küsimustele. kõigepealt küsiti selle kohta, et kuidas saan mina tagada positiivse tulemuse, ma ei saagi. ma ei olegi siin selle jaoks. ma olen siin, et paluda teiepoolset toetust selleks, et me saaksime seda teha ühiselt. see tegevus on ühistegevus teie kojaga ja nõukoguga ja liikmesriikidega, ehk siis üks mees ei saa seda enda kätte võtta, vaid me peame kõik selle kallal töötama. ma pöördun kõigi poole, et et äh, te aitaksite mind, et saaks selle asja ära tehtud ja et kõnelused saaks alata enne Zagrebi tippkohtumist nende kahe riigi osas. ebaõnnestumise tagajärjed, need saavad olema väga tõsised, kui ebaõnnestumine aset leiab. kolm korda oleme me juba äh, ebaõnnestunud ja see võib siis olla neljas ja viimane kord. viimane kord kaotasime meiepoolse vea tõttu äh, valitsuse sel korral ma ei taha, et see juhtuks või ma ei taha isegi selle juhtumise ohtu. ehk siis teen kõik endast oleneva, et seda vältida. kiiruse osas, taaskord, kiirus ei sõltu mitte ainult minust, meie oleme valmis kiirendama tegevusi, kui kandidaatriigid on valmis oma tööd kiirendama. meie saame neid aidata, kui nad on valmis, aga me ei saa neid aidata, kui nad ei tegutse kiiremini Serbia ja Montenegro ja kliimamuudatuste teemade osas. just sel põhjusel saab Zagreb olema keskse tähtsusega. kui jutt on majandusarengukavadest, siis loomulikult eh, piirkond seisabki nende suurte väljakutsetega silmitsi ning me peame aitama neil neist üle saada. Nende finants- ja majanduslik võimekus on märksa piiratum kui meie oma. ehk siis kõigepealt tuleb valida need elemendid roheleppest mida on võimalik kiiremini rakendada. olgu see siis taastuvenergia või energiatõhusus, ringmajanduse kasutamine ja muu. ehk siis on võimalik neid poliitikaid kaasata ja rakendada juba enne liitumist, ehk siis selleks ajaks, kui nad liituvad, oleme samadel alustel. kaks küsimust küsiti sama asja kohta kuidas toimib see tagasipööratavus ja millised on enamused, millised on mehhanismid, kas see on õiguspärane? võin öelda, et see on õiguspärane küll, muidu ma ei oleks sellist ettepanekut teinud. põhimõte. ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus, selle põhimõte on äh, saamas hoogu sisse mitme äh, poliitika puhul, two-pack, six-pack, äh, Piiri- ja Rannikukaitseamet, Rannikuvalveamet. Ähm, see mõte on olnud õhus. praegu Serbia ja Montenegro läbirääkimisraamistikus kas komisjon või kolmandik liikmesriikidest võib teha ettepaneku kas peatada läbirääkimised ühe peatüki osas või siis avada uuesti juba suletud peatükke. Need on kolm asja, mille puhul nõukogul on äh, sõnaõigus ja kus siis on asjakohane mingisugune hääletus nõukogus. praegu on tegemist kvalifitseeritud häälteenamusega äh, hääletamisega. ehk siis juba praegu on vaja QMV-d sellise meetme poolt hääletamiseks. meie ettepanek oleks see, et ainult komisjon saab sellist ettepanekut nüüd teha ja liikmesriigid võivad küll korrektselt põhjendatud ettepanekuid teha komisjonile selle käivitamiseks, aga komisjon oleks see, kes võib teha ettepaneku, aga kui komisjon ettepaneku teeb, siis on tegemist ähm, blokeerimiseks vajaliku ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamusega, see annab väga äh, tugeva legitiimsuse äh, sellele protsessile, ehk siis kui me näeme, et on märkimisväärseid puudujääke, siis me saame tegutseda kiiresti ja väga-väga selgel viisil. ehk siis ähm, kui me käime välja selle kavatsuse ühele riigile, siis ma arvan, et see koostöövalmiduse tase tõuseb tohutult, kui me ütleme isegi välja, et me oleme sellist sammu kaalumas, ehk siis äh, kasutamise asemel ainuüksi selle võimalikkus on see, mis aitab meil reforme kaasa tuua. piirkondlik koostöö, see on metoodikas olemas, te näete, et seda on paljudes osades toetatud, tugevdatud, aga kui kahepoolseid konflikte ei käsitleta piirkonnas, siis ei saa ka laienemine aset leida. Zagrebi strateegiaga me ka toetame piirkondlikku koostööd nende riikide vahel. kava on selline, et kogu majanduse kava on suunatud tervele Lääne-Balkani piirkonnale, mitte ainult nendele riikidele, kellega läbirääkimised on, ehk siis ka Kosovo ja Bosnia ja Hertsegoviina skeptilised liikmesriigid, mida nemad arvavad asjast. ma loodan, et nad suhtuvad positiivselt, ma ei ole veel ajalehti lugenud, aga siit lähen ma edasi praegu nõukogusse ja vaatan siis, mida sellest arvatakse. kuidas, mida riigid arvavad sellest. kui ma käisin kahes riigis, kes kõige rohkem mures selle osas on, siis nemad olid avatud. Nad Nad ütlevad, et nad on valmis kõike tegema selleks, et saavutada liidu liikmelisus, ehk siis nemad põhimõtteliselt ootavad meid. kui ma neile plaanid lahti selgitasin, nemad olid valmis, nad ütlesid, et lähme asja kallale. see oli see sõnum, mida mina neilt kuulsin. ehk siis ma loodan, et kõrgetasemeliselt on nende omalus tagatud. Türgi, Türgi osas ma võin vastata, et kui vaadata metodoloogiat, siis sinna pealkirja on kirjutatud Lääne-Balkani riigid. viimaseks emotsioonide kohta. jah, ma olen nõus, emotsioonid võivadki olla kasulikud, aga viimasel ajal on olnud emotsioone nii palju, et minu kavatsus oli emotsioone natuke äh, pidurdada ja olla natuke Mm, käia välja natuke loogilisem protsess, et see taaskäivitada. ja tõesti, te ütlete õigesti, tegemist on ju eurooplastega, nad kõik on eurooplased, nagu oleme meiegi. ehk siis Zagreb saab olema väga tähtis, selle programmi kaudu on nad võimalik meile lähemale tuua palju kiiremini ja palju lähemale kui varem, aitäh! Right. niisiis, kolleegid, minuti pärast lõpetan, kokkuvõtteks ütlen, et meie koda reageerib ahveti soovitustega komisjoni eh, ettepanekule ja see tuleb, see võetakse vastu enne kahe tuhande kahekümnenda aasta mai tippkohtumist. aitäh volinikule, et te tulite, aitäh, et vastasite küsimustele ja kui muid küsimusi ei ole, siis võin sellega koosoleku lõpetada. aitäh teile kõigile osaluse eest